Kovtši eh, raport, mis puudutab väikesemahulist rannapüüki kalapüügist sõltuvates piirkondades. kõigepealt raportöör, neli minutit. suur tänu. volinik Vella, lugupeetud kolleegid. Euroopa Liidu moto on olla ühtne, samas mitmekesine, oma mitmekesisuses, aga Äh, eeskirjad on olnud kõikidele ühesugused ja seda mitmekesisust ei ole piisavalt arvestatud. mõned äh, Vahepere määruse sätted ja kalanduspoliitika põhimõtted, mis puudutavad väikesemahulist rannapüüki, just tõestavad seda. Äh, Põhjamerd ja Vahemerd käsitlevad bürokraadid ühesugusena ja selle lähenemisviisiga ka on meil raamistik, mis on ühesugune põhja- ja lõunapoolsetele. raamistik peab kõigepealt defineerima väikesemahulise rannapüügi ja traditsioonilise rannapüügi Euroopa Liidus, aga samas arvestama ka erinevate kalanduspiirkondade eripäraga. me palume, et komisjon võtaks arvesse kriteeriumid nagu näiteks aluste suur, samuti milliseid püügivahendeid kasutatakse, milliseid võtteid kasutatakse, kui kaua ollakse eh, püügirekkel, aga samuti peab arvestama sotsiaalmajanduslikke karakteristikuid, kuivõrd tähtis on kalapüük antud kogu kogukonnale. on vaja uuesti kaaluda võimalust, et väikesemahuline eh, rannapüük vajab toetamist ka saare piirkondadel, nemad saartel sõltuvad väga palju kalapüügist ja seda aastaringselt eh, tähtis on, et meil tuleks uus algatus saartele, kus pakutakse välja kõikehõlmavad lahendused ja arvestataks saare piirkondade demograafilise ja majandusliku eh, langusega ja eripäraga. on vaja vähendada bürokraatia negatiivseid äh, mõjusid ja sellepärast me kutsume üles liikmesriike tagama, et väikemahuline rannapüük saaks ka piisavat rahalist toetust äh, EMFF-ist traditsiooniline kalapüük on ju üks osa kogukonna ajaloost ja kultuurist ja saaks olla kalandusturismile aluseks. tähtis on, et komisjon ka toetaks meie eh, kalastuspärandit ja toetaks sellega seotud kunsti ja kultuuri, aga on vaja edasi liikuda traditsioonidelt, tähtis on ka, et tulevik oleks jätkusuutlik ja me tahame, et mitmekesistataks kalapüüki, et oleks mitmesuguseid täiendavaid tegevusi, saaks investeerida püügivahenditesse ja alustesse, mm, viiaks läbi koolitust ja toimuks innovatsioon. tähtis, et kõik tehtav oleks jätkusuutlik. Need eesmärgid on saavutatavad ainult siis, kõik kohapealsed sidusrühmas on kaasatud, ettevõtjad, teadurid, ülikoolid, tehnoloogiakeskused ja kohalikud asutused ja kutsume üles komisjoni toetama neid piisavalt selleks, et Euroopa Kalandusfondi tingimused oleks täidetud rahade eraldamisel ning et oleks tagatud piisavad rahalised vahendid sellest. ma tänan kõiki, kes andsid oma panuse raporti koostamisse ja kõigepealt ma tänan variraportööre ja kõiki kalanduskomisjoni liikmeid, kelle ettepanekud aitasid väga konstruktiivse ja positiivse õhkkonna luua. ja eriti ma tänan Horvaatia eksperte ja kalureid, kes oma teadmistega toetasid seda raportit. meil on avameelne koostöö poliitikute ja kalurite vahel ja see annab lootust, et üheskoos me suudame kõik, mis vajab parandamist, paremaks muuta aitäh, läheme nüüd vaba mikrofoni juurde ja kõigepealt saab sõna Francisco José Milan Mon, palun, üks minut. Eh, doy la bienvenida al informe Tomasic. La pesca costera artesanal es muy importante. aitäh. see on täiesti selge, et eh, et rannikukalastus on väga tähtis eh, Hispaanias seitsekümmend viis protsenti kaluritest äh, püüavad kala just rannikul, äh, nad kasutavad üle kolme tuhande kaheksasaja aluse ja ka kalanduskomisjoni visiidil me vaatasime täpselt, kuidas see kõik toimub. tegemist on pereettevõtetega, nad äh, kasutavad kaasaegseid võrke, nende laevad ei kuluta väga palju kütust ja nendele kaluritele tuleb tagada tulevik. Euroopa kalastusfond toetab just selliseid väikeseid aluseid ja Galiitsias on see poliitika just ka poliitikate prioriteediks. me üritame siin tõesti generatsioonide vahetust ellu viia, meil on vaja mõelda ka energiatõhususe peale järgmisena kolleeg Santos, palun üks minut. härra raportöör ja härra volinik, selles raportis äh, tuuakse välja väga huvitavad kaitsemeetmed äh, just äh, äärealade jaoks. Äh, mõtlen siin ka näiteks Asoore, siin räägitakse äh, erinevatest meetmetest, mis on ette nähtud just sinise majanduse jaoks. me peame siin kasutama teaduslikke tulemusi ja ka majandust puudutavat statistikat lahenduste leidmistel ja me peame äh, tulemuste puhul arvestama ka mereressurssidega äh, ja mereettevõtete antud informatsiooniga. just sellepärast tahaksin ma siin tuua välja võimaluse erinevateks algatusteks me peaksime Euroopa Kalastusfondi edasi arendama selleks, et ka väikekalurid oleksid kaasatud. aitäh, kuna aega on meil küllalt, siis annan sõna kõigile, kes on vaba mikrofoni voorus sõna soovinud. härra Marias järgmisena. aitäh. rannapüük on jätkusuutlik äh, kalapüügivorm ja see võiks äh, tõesti aidata sellel sektoril ellu ja ellu jääda paljudes äh, Euroopa Liidu piirkondades, aga tegemist on ähm, ka majanduslangusega, seetõttu inimesed liiguvad ära nendest piirkondadest ja meid Kreekas on memorandum ja äh, Äh, kokkuhoiupoliitika väga tugevalt ähm, tabanud ja see kann-, kalapüük kannatab selle all. Ähm, Euroopa Liit peab võtma koheseid meetmeid selleks, et see sektor saaks taastuda, vaja on rõhku panna sinisele majandusele, vaja on edendada töökohti nendes piirkondades, vaja on parandada Euroopa Liidu poolset kalanduse rahastamist, Kreeka jaoks on vaja seda, et lõpetataks Äh, see äh, Kreeka rüüstamine ja kõik need negatiivsed mõjud, mis praegu on tabanud kal-, äh, kalureid. ja nüüd saab sõna proua Bilbao Barandika. aitäh. ühine kalanduspoliitika ähm, nõuab rannapüügi ühtset defineerimist, see on väga oluline paljudes, et inimestel oleks võimalik elatist teenida, et äh, rannapüük säilis, säiliks paljudes piirkondadeks. Ähm, praegustest määratlustest ei piisa, see väike, väiksemahuline rannapüük on oluline selleks, et säiliks äh, rannapiirkondades elavate inimeste traditsiooniline elustiil vaja on ka paremat, paremini reguleerida sportkalastamist ja kui meil sellega õnnestub hakkama saada, õnnestub meil säilitada Euroopa pärandit ning neid ainulaadseid kogemusi, mis äh, on väga olulised Euroopa Liidu jätkusuutliku turismi jaoks ja nüüd saab sõna härra Ferreira üheks minutiks. aitäh, proua president ühise kalanduspoliitika reform ei andnud panust sellesse, et äh, väiksemahulise rannapüügi või äh, või rannalähedase kalapüügi, traditsioonilise kalapüügi äh, probleeme lahendada. vastupidi, paljud asjad muutusid halvemaks, me tahame kasutada võimalust öelda, et vaja on läheneda Äh, asjale nii, et meil on vaja ühist programmi, millega toetatakse rannapüüki, vaja on teha, ähm, vaja on ka teistsuguseid programme, vaja on innovatsiooni, vaja on äh, kalalaevade moderniseerimist ja para-, parandada on vaja ka äh, väärtusahelat, et oleks võimalik saavutada paremaid hindu ja vaja on laiendada ka kalastuspiirkonda kalalaevastiku jaoks. ei piisa sellest, et me siin pidevalt räägime. Ehm, meil on vaja konkreetseid meetmeid, mis lähevad kaugemale sellest, mida seni on tehtud. aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna härra Davaškrits üheks minutiks. Zahvaljujem gospođo predsjednice, poštovane kolegice i kolege. Aitäh lugupeetud kolleegid, tahaksin tunnustada proua Tomas, Tomašitši suurepärase raporti pärast, see annab panuse selleks, et parandada kalurite elu ühise kalanduspoliitika reform, mis algas kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, peaks olukorda parandama, peaks parandama kalurite elu. rannikupiirkondade elu parandamine ei ole võimalik e-, enne, kui meil on Vahemere määrus Äh, läbi vaadatud, sest sellega keelatakse traditsioonilised kalapüügivahendid äh, Vahemere piirkonnas ning selle tulemusena äh, inimesed lahkuvad nendest piirkondadest, eriti saartelt, kuna nad ei suuda enam ära elada. ja ma arvan, et me peaksime määratlema väiksemahulise rannapüügi ja rannalähedase kalapüügi, võttes arvesse teatavate piirkondade eripära, mitte ainult äh, lähtuma äh, kalalaevade suurusest. Äh, aitäh ja järgmisena saab sõna härra Mato üheks minutiks. aitäh me oleme kõik ühel meelel selles osas, et Euroopa Liit peab pingutama selleks, et edendada rannapüüki. see on majanduslik ja sotsiaalne tegevus, mis võib olulisel määral paraneda, kui me võtame vastu eripärased normid selle väga eripärase tegevusvaldkonna jaoks. nagu kolleeg Sõrja ütles, ähm, on vaja kaitsta neid piirkondi, mis on kõige äärepoolsemad, et sealsed kalurid äh, endiselt saaksid tegevust jätkata. Nad kasutavad selliseid tehnikaid, mis on väga keskkonnasõbralikud ja see kõik äh, on seotud ka äh, majandusarenguga, äh, võttes arvesse nende piirkondade kaugust, meil on vaja paremini reguleerida kalandust, võtta arvesse nende piirkondade eripära selleks, et neid ka, äh, kalalaevu oleks edaspidigi võimalik kasutada. nüüd saab sõna üheks minutiks härra Caputo. aitäh, komisjon peaks toetama innovatiivseid projekte, mis edendavad kalapüügipiirkondade elu ja edendama neid projekte, mis loovad töökohti ja vaja oleks edendada turismi ja gastronoomiat ja muid tegevusi. komisjon peaks nägema ette investeeringuid kalandussektori mitmekesistamiseks äh, ja vast-, kalandustoodete turustamiseks või toodete eden-, tooteedenduseks kohalikel, kasutades kohalikke kaubamärke. ning oluline on, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid rannapüüki selleks, et see oleks sotsiaalselt ja keskkonnasõbralikult jätkusuutlik oluline on äh, kasutada ka Euroopa mereressursside säilitamise fondi vahendeid. aitäh ja nüüd saab sõna härra Jakovtšitš. zajednička ribarska politika kao da je izraz nekoga birokrate. suur tänu. ühine kalanduspoliitika näiks olevat midagi, mille mõtles välja bürokraat kuskil kõrgel korrusel, kõrges hoones Brüsselis see raport on suurepärane tulemus eh, põhjalikule tööle ja ma tahan tänada proua raportööri ja avaldada talle toetust. minagi tahan, et väikesemahuline rannapüük saaks Euroopa tegevuspoliitikates koha, mida ta väärib tegemist on ju väga tähtsa elatisvahendiga saare elanikele, samuti on võimalik rannapüügi kaudu rannapiirkondade ja saarte turismi arendada. mina toetan kahel käel seda raportit ja propageerin seda Horvaatias ja Euroopa Liidu ranna- ja saarepiirkondades. suur tänu ja nüüd saab sõna järgmine soovija. podržavam ovo izvješće i čestitam kolegici Tomašić na prijedlogu da se izmjeni mediteranska proua Petir. postojeća regulativa. ma tänan. E, meil on olemas Vahemere määrus ja e, määrus püügivahendite kohta seal väikesemahuline rannapüük on väga tähtis saare elanikele ja rannikuelanikele Horvaatias ja sellepärast ongi tähtis, et väiksemahuline rannapüük kuuluks kaitstavat kultuuripärandi hulka, nii nagu meil Horvaatias on kogukonnad, kes elavad nendes piirkondades, praegu eh, on tühjaks jäämas, inimesed lahkuvad ja väikesemahuline rannapüük oma traditsiooniliste võtetega ja püügivahenditega on osa meie ajaloost ja traditsioonist, osa meie identiteedist Horvaatias ja sellepärast meil on vaja piirkondlikku lähenemisviisi, kui me mere ressursse majandame ja peab arvestama eh, kõiki eh, eripärasid, nii bioloogilisi, sotsiaalseid, majanduslikke. ainult nii on võimalik meil reformida vana ühist kalanduspoliitikat. proua Aguilera. suur tänu proua president, kõigepealt ma tahan kiita proua Tomašitši, ta on teinud ära suurepärase töö ja ta on ära kuulanud kõik ettepanekud, mis laekusid ja tulemuseks on väga hea raport. volinik, pea kõik kolleegid ütlesid siin, et meil on vaja uuesti määratleda väikesemahuline rannapüük. see on midagi, mis on üliaktuaalne eh, teema ja tegemist ta on eh, ju mm, mitte ainult eh, sellega, kui pikk on alus, eh, alla kaheteist meetri või mitte, vaid tähtis on tähelepanu pöörata ka muudele aspektidele ja meil on vaja positiivset, niinimetatud positiivset diskrimineerimist väikesemahulistele kaluritele ja kindlasti turism on üks aspekt, millega peab ka tegelema rannapüügi puhul, igatahes ma toetan raportit ja härra Kuun, üks minut, palun. aitäh, proua president, lugupeetud volinik Vellak, ma arvan, et väga tähtis on, et põhimääruses me äh, väikesemahulise rannamüügi täielikult äh, Äh, kaasaksime ja te ütlesite, et mitmeaastases finantsraamistikus ja ka Euroopa Kalandusfondis on mõeldud vahendite eraldamise peale. see on väga tähtis samm, sellepärast et seitsekümmend protsenti kalastusettevõtetest on, äh, tegevad just äh, rannapüügis ja sellepärast mängib ka rahastamine väga tähtsat rolli. mul on väga hea meel, et volinik Vella jätab liikmesriikidel teatud mõttes käed vabaks, et ta ei ütle, et kõigile sobib üks lahendus, vaid me ütleme, et meil on vaja halduskavasid, mitmeaastaseid haldusid, kavasid, mis tõesti on siis kooskõlas erinevate kalastusettevõtetega. minu kodupiirkonnas on õnneks nüüd Läänemere tegevuskava peaaegu valmis ja see toob väga suuri eeliseid ka kaluritele. see ühtne lähenemine sellest on loobutud, et on mõeldud ka äh, sotsiaalteenuste peale. see on väga tähtis, need on tähtsad sõnumid väikestele, väikekaluritele ja aitavad ka tegelikult turismi edasi arendada. me edasi võime siis ka Junckeri kavaga edasi minna ja sealseid investeeringuid teha ja küll need asjad siis ka edasi lähevad. aitäh ja nüüd saab äh, komisjoni nimel veel kord sõna volinik Vella, palun see esimest korda küll selle raporti kohta. aitäh! lugupeetud rahvasaadikud, mul on väga hea meel parlamendi omaalgatusliku raporti üle, mis puudutab äh, väikesemahulist äh, rannapüüki, kalapüügist sõltuvates piirkondades ja suur tänu raportöörile selle raporti eest Euroopa merekalastusfond on mõeldud just äh, ühise kalanduspoliitika rahastamiseks aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. me pidasime Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel väga pingelisi läbirääkimisi. tänu sellele fondile liikmesriikidel on võimalik suuremat osa nõutud ettepanekutest ka äh, rakendada merendus- ja kalandusfond äh, on suunatud kaheksakümne protsendi määral just äh, väikesemahulisele ranna äh, püügile, see tähendab seda, et toetatakse noori ettevõtjaid, mõeldakse tervise kaitsmise peale, nende koolitamise peale, pikaajalise õppe peale, üleüldiselt väljaõppe peale, turunduse ja innovatsiooni peale. aga liikmesriigid otsustavad selle üle, kuidas operatiivseid programme ellu viiakse. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks need juba kinnitati ja liikmesriigid nüüd otsustavad, kuidas neid strateegilisi eesmärke paremini saavutada. väikesemahulise ranna püügi puhul äh, Äh, mängivad nende alused väga tähtsat rolli. nimelt äh, peaaegu seitsekümmend viis protsenti äh, tegevatest alustest kuuluvad just rannakaluritele, samal ajal nad aga toodavad kuuskümmend protsenti lisaväärtusest ja nelikümmend kaheksa protsenti töökohtadest on just selles valdkonnas väga suur äh, osa töökohtadest on osalise tööajaga töökohad ja see näitab seda, et kalapüük ei ole nende kalurite ainsaks äh, sissetulekuallikaks. tegemist on asjaoluga, mis äh, näitab, et väike kalandus ja rannapüük on väga tähtis osa sissetuleku äh, allikatest nende kogukondade jaoks. samal ajal on väga tähtis mõelda ka selle peale, et ka tööstusliku äh, kalapüügi esindajad saavad rannapüügiga tegeleda ja saavad panustada töökohtade loomise Euroopa Liidus Need on samamoodi väga tähtsad ähm, rannakogukondade elu säilitamisel. peale selle ka see tõsiasi, tegeletakse ka jätkusuutliku kalapüügiga, ähm, näitab, et ka suured alused äh, saavad seda teha ja luua lisandväärtust meil tuleb toetada kõiki kalapüügialuseid ja võidelda asümmeetrilise poliitika vastu. ning samal ajal tuleb meil välja tuua ka see, kui tähtis on rannapüük ja mis puudutab nõudmisi, siis väikesemahuline rannapüük äh, selle jaoks on juba praegusel hetkel ette nähtud eraldi toetusmeetmed äh, ja nüüd see ettepanek, mis puudutab äh, kontrollide lõdvendamist, siis me peame olema väga ettevaatlikud selleks, et see ei tooks endaga kaasa äh, äh rannikuvetes äh, äh, kalaressursside kadumist, see puudutab just kahtteist meremiili ja me teame, et paljudes liikmesriikides rannavetes on äh, teatud äh, eelistingimused oma riigi kaluritele ette nähtud. väikesemahuline rannapüük äh, peaks selle puhul peaks mõtlema kaheteist meremiili kaotamise peale, eriti seal, kus meil on praegusel hetkel juba probleeme suure survega, ma olen Äh, ma kardan, et nende tingimuste lõdvendamine tuleks bumerangina tagasi, eriti just keskkonna öö, ähm, nõudmiste kinnipidamisel. vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku määrusele on meil siin välja toodud alused, mis on kuni kaksteist meetrit pikka. ja seda kõike on äh, arutatud ka kolmepoolsetel läbirääkimistel mitmeaastase finantsraamistiku üle ja see punkt üks, mis välja toodi, seda analüüsiti ja arutati, aga meil ei olnud võimalik kokkuleppele jõuda äh, uue definitsiooni osas. võib-olla piirkonnastamine oleks toonud teatud eeliseid, aga see oleks endaga kaasa toonud ka ebavõrdseid tingimusi ja üleüldiselt tuleb öelda, et kõik alused, kaasa arvatud ka äh, rannapüügi alused, on äh, rannapiirkondade jaoks väga tähtsad ja edukas ühine kalastuspoliitika on parim võimalus äh, tagada majanduslik ja sotsiaalne jätkusuutlikkus nii rannapiirkondade kui ka kalu, kui ka kalurite jaoks. avalikkus toetab seda ja nõuete lõdvendamine ja kaheteistkümnenda miili kaotamine kohe kindlasti oleks suureks löögiks nendele kogukondadele ja ma olen veendunud, et äh, kontrollimeetmete määruse ülevaatamise puhul tullakse nende küsimuste juurde tagasi, aitäh aitäh, volinik, sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme. ja nüüd jätkame eelviimase